Välkomna till vårt utskottsmöte. tere tulemast meie komisjoni istungile. ma vabandan, et meie algus pisut hilines, koordinaatorite kohtumine kestis kauem, kui me arvasime, aga nüüd olete kõik siin väga teretulnud ja meid ootab ees huvitav hommik. esimene punkt päevakorras on finantskriisi tagajärjed ja selle mõju soolisele võrdõiguslikkusele. tegemist on väga huvitava teemaga. mul on väga hea meel, et ma saan tervitada siin proua Osnat Lubrani. tema on ÜRO are-, naiste arengufondi direktor Äh, me tunneme seda äh, organisatsiooni UNIFEM-i nime all, nii et, et tere tulemast meie komisjoni ning kohe annan teile sõna sissejuhatuseks. Te räägite siis finantskriisi mõjust soolisele võrdõiguslikkusele. sissejuhatus võiks olla kuskil viisteist minutit ja pärast seda sissejuhatavat sõnavõttu on meil võimalik teile esitada küsimusi, nii et, et veel kord tere tulemast ja teil on sõna. Äh, aitäh ja tere hommikust kõigile mul on äh, väga suur au äh, ja ka UNIFEMil on väga suur au, et me saame täna siin olla. ma tahaksin tänada kõiki naiskomisjoni liikmeid selle võimaluse eest, mis mulle on antud. ma tahaksin rääkida teile nendest analüüsidest ja andmetest, mida me oleme kogunud maailma majanduskriisi kohta ja selle kohta, kuidas see mõjutab soolist võrdõiguslikkust. see info, mida ma teile täna edastan, pärineb erinevatest allikatest ja ma võin teile anda hiljem ka äh, täieliku nimekirja nendest allikatest, aga sissejuhatuseks tahaksin öelda, et meil ei ole veel eriti palju andmeid selle mõju kohta, mõned äh, analüüsid äh, tuginevad nendele analüüsidele, mis on tehtud varasemate kriiside ajal. nii et, et kõigepealt lühike ülevaade maailmapank on hoiatanud, et veel viiskümmend viis miljonit inimest võivad sattuda vaesusesse ja see tuleb, see, see arv lisandub siis sajale miljonile inimesele, kes juba kannatavad vaesust energia ja toiduainete kriisi järel. väga paljud inimesed maailmas on kaotanud töö, oma säästud, nad näevad vaeva, et ellu jääda eile oli uudistes mm, selline jutt, et USA-s ja mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides on hakanud majandus jällegi taastuma, aga samas äh, saadakse aru, et me ei ole veel kriisist väljas ning äh, see äh, ähm, majanduse taastu, taastumine ei puuduta neid, kes on kõige rohkem kaotanud ja see ei puuduta mitte üksnes Euroopa ja riike ja USA-d, vaid enam, enamgi veel arengumaid, mille suutlikkus reageerimismeetmeid kasutusele võtta on väiksem. Äh, äh, soolise võrdõiguslike edendamine, hariduse andmine ja teised aastatuhande arengu eesmärgid on sattunud tõsisesse ohtu ma tahaksin täna anda ülevaate sellest, kuidas see kriis on mõjutanud naisi ning kuidas erinevad riigid on kriisile reageerinud. kui me räägime kõigepealt üldiselt, siis erilist muret valmistab kvaliteetse arstiabi kättesaadavus, see äh, kättesaadavus väheneb oluliselt ja seega naised on tihtipeale sunnitud äh, nii-öelda põetaja rolli ning seega on veelgi piiratud nende võimalused tasustatud tööd leida. samuti on üsna tõenäoline, et äh, tüdrukud vaesemates riikides võetakse koolist ära, sellepärast et majapidamised peavad toime tulema kahanevate vahendite tingimustes. kahe tuhande seitsmendal aastal oli juba viiskümmend neli protsenti tüdrukutest maailmas sellised, kes koolis ei käinud ja see protsent peaks nüüd veelgi kasvama ning võib-olla mõned nendest tüdrukutest ei pöördu kooli kunagi tagasi. on saamas üha selgemaks, et üks valdkond, mis pikemas perspektiivis selle kriisi läbi muutub, on tööhõive naiste ja meeste elatise teenimine viisid hakkavad muutuma nii arenenud riikides kui ka arengumaades. tõenäoliselt läheb aastaid, enne kui tööhõive taastub ning paljude inimeste jaoks eh, ei taastu enam kunagi selline majanduslik kindlustunne, mis heaoluks vajalik on. erinevalt varasematest kriisidest, kui majandus eh, taastus suhteliselt kiiresti, kuna nõudlus kasvas ja töö, sellega koos ka tööhõive, seekord on aga globaalne äh, nõudlus äh, väga madalale langenud ja seetõttu äh, on kogu tööstusstruktuur täielikult muutunud ja see on väga suureks väljakutseks inimes-, riikidele, kes peavad inimestele jällegi töökohad leidma ja leidma neile sellised töökohad, mis oleksid ka tasustatud hästi. rahvusvaheline Tööorganisatsioon ILO e on teatanud, et kolm miljardit töötut on praegu maailmas ja nendest äh, pisut üle neljakümne protsendi on naised. algselt olid need meeste töökohad, kus töökohtade kadumine äh, aset leidis. aga hilisemad andmed näitavad seda, et et töökohtade kadumine meeste jaoks on hakanud aeglustuma, samas töökohtade kadumine naiste jaoks on kasvanud seitse koma neli protsenti oli see kahe tuhande üheksandal aastal võrreldes seitsme protsendiga meestele. kakskümmend kaks miljonit naist võivad äh, kaotada oma töökohad ja see seab ohtu soolise võrdõiguslikkuse saavutused nii kodus kui ka tööl. ma äh, olen kindel, et te teate, et naised on eriti kaitsetud nendes riikides, äh, kus on ekspordi ja töötlev tööstus Äh, ja seal on naised kuskil seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti tööjõust. Need majandusharud, mis on olnud äh, kiire majanduskasvu käimapanemaks jõuks, on tänapäeval kokku tõmmanud näiteks jalatsitööstus, elektroonika, tekstiilitööstus ja need tööstusharud äh, on väga palju kasutanud just nimelt naiste tööjõudu võib-olla te teate rohkem nendest juhtumitest Kagu-Aasias, mida on räägitud, aga ma tahaksin öelda ka seda, et Aafrikas on näiteks rõivatööstus, mis on loonud tuhandeid töökohti naistele kahe tuhande teisest aastast alates, aga nüüd on rõivaste müük vähenenud ja see tööstus Lesotos, Keenias ja paljudes teistes riikides ei ole enam elujõuline. Nicaraguas on kakskümmend viis tuhat töökohta läinud kahe tuhande kaheksandal aastal kaduma ja kaheksakümmend viis protsenti nendest, kes tööta jäid, olid naised aga siinsamas Euroopale lähemal, näiteks Kesk- ja Ida-Euroopas äh, äh, võib täheldada samasuguseid suundumusi, näiteks Bulgaarias nelikümmend neli tuhat inimest on kaotanud töö ning nendest üheksakümmend kuus protsenti olid naised ja, ja e, tegemist oli just toiduainete, rõiva ja jalatsitööstusega. ja ja Poolas on toimunud samasugused arengud, kuna nõudlus ekspordi järele on vähenenud. ILO äh, prognoosib, et naised äh, on rohkem sunnitud vastu võtma ebakindlaid töökohti, umbes üks koma kaheksa miljonit inimest praegu töötavad ilma ametliku töölepinguta, neil ei ole sotsiaalkindlustust ning pro prognoos on selline, et kahe kolmandiku võrra see arv kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kasvab ja võib-olla kasvab veelgi rohkem. Äh, samuti äh, võib täheldada seda, tegemist on OECD raportiga, et naised, kes on äh, naised just on, kellel on kehvemad töökohad, nemad kannatavad kõige rohkem Äh, kriis äh, avaldab erilist mõju võõrtöölistele ja naised on vähemalt viiskümmend protsenti sellest tööjõust, mis on tulnud Aafrikast, Ladina-Ameerikast ja see võib olla äh, näiteks Kagu-Aasias isegi seitsekümmend viis, kaheksakümmend protsenti. paljud võõrtöölised on sunnitud koju tagasi pöörduma ja see on, mõjutab väga ka nende riikide majandust, sest nad ei saa enam raha koju tagasi saata niisiis koju tagasi saadav raha on vähenenud, eriti Kagu-Aasia riikides vähemalt viieteistkümne protsendi võrra on see langenud, aga samuti Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas. Äh, immigratsioonitingimused on muutunud ka karmimaks, äh, seda nii Euroopas kui ka USA-s ja see on ka üks suundumus, millele tuleb tähelepanu pöörata Äh, sellepärast et mõningates riikides sisserändajate vood ikkagi kasvavad, inimesed on nii vaesed, et nad otsivad ikkagi töökohti väljaspool, aga ka see suundumus võib muutuda, sellepärast et äh, võimalused rändeks äh, hakkavad vähenema. see mõjutab väga paljusid riike, nagu näiteks Hispaaniat, see on mõjutanud turismi ja luksuskaupade turgu, samuti Äh, maapiirkondade töötajaid, sealhulgas ka võõrtöötajaid, eriti Ladina-Ameerikast. teooria, et äh, paljud nendest inimestest hakkavad tegelema varimajandusega, et teenida nii palju kui vähegi võimalik ja, ja jällegi siis kannatavad naised kõige rohkem, sellepärast et praegu nad peavad juba niikuinii pikemad tööpäevi tegema, saavad ebakorrapäraselt palka. ma tahaksin kõnelda pisut äh, ka seostest äh, varasemate kriisidega, äh, sellest, mida me teame soolise vägivalla ja majanduskriisi suhete vastu. nagu ma ütlesin, andmed ei ole alati usaldusväärsed, aga on mõned uuringud, mis väid-, väid-, viitavad sellele, et majanduskriisi ja naistevastase vägivalla suurenemise vahel on seos on olemas uuring Aasia majanduskriisi mõjust, see oli siis tuhat üheksasada üheksakümmend seitse, kuritegudele, sealhulgas siis ka perevägivallale, seksuaalsetele kuritegudele. täna me juba oleme varjupaikade ja abiliinide uuringutest näinud, et see suundumus on jällegi pead tõstmas Äh, uuriti ligemale kuutsada varjupaika Euroopas ja selgus, et üha rohkem on naisi, kes äh, otsivad kaitset just nimelt äh, vägivalla eest ja see algas siis, kui majanduskriis tõsiseks muutus. ja stress ja töökohtade kaotus olid siin väga olulised tegurid samuti on täheldatud seda, et naised äh, hakkavad tegelema prostitutsiooniga ja, ja vägivald naiste vastu suureneb. nagu ma mainisin varem, naiste ja tüdrukute tervishoiu teema on ka väga oluline. maailmapank äh, viitab sellele, et äh, nii tüdrukute kui poiste sissetulek on kasvanud, aga kui äh, igasugune vähenemine mõjutab tüdrukuid rohkem kui poisse, laste suremus on näiteks suurenenud seda ja suureneb ilmselt ka nüüd naiste ja tüdrukute tervis on suuremas ohus, Äh, rasketes, rasketel aegadel äh, naised loobuvad erameditsiiniteenustest ja pöörduvad riikliku meditsiini poole, aga riiklikul meditsiinil jääb puudu rahast. Aafrika tervishoiuministrid on ju, seitsmes riigis on juhtinud tähelepanu sellele, et tervishoiule eraldatavaid vahendeid kärbitat-, kärbitakse ja samu äh, suundumusi võib täheldada ka teistes maailma piirkondades nüüd äh, sellest, äh, kuidas kriisile on reageeritud. Äh, sooliselt see, kuidas kriis naisi mõjutab, peaks me peaksime seda silmas pidama, kui me vaatame, kuidas riigid kriisile reageerivad. viidi läbi uuring kolmeteistkümnes Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riigis ja pöörati tähelepanu kahele toetusmeetmele mis peaksid taandama, taastama makromajanduse stabiilsuse, looma töökohti, toetama ettevõtlust ja neid meetmeid, mis olid suunatud siis selleks, et vähendada kriisi mõju perekondadele ja üksikisikutele. ja mõlemal poliitikal on sooline mõõde, millele tahaksin tähelepanu juhtida. kõigepealt äh, kuna enamik avaliku sektori investeeringutest on suuri, suunatud infrastruktuuri, oleks väga oluline pöörata tähelepanu sellele, milline infrastruktuur on äh, prioritiseeritud ja kes sellest kasu saab. enamikes riikides äh, ehitussektoris töötavad põhiliselt äh, mehed, aga Indias peaaegu kolmkümmend protsenti naistest töötab ka selles sektoris te, ta, tavaliselt teevad nad siis äh, füüsilist tööd, mis ei nõua erilisi oskusi äh, infrastruktuuri probleemid on püüdnud siis äh, sotsiaalelamute parandamisele, kliinikute ja koolide loomisele ja sellest saavad naised kahtlemata kasu ning samuti peaks mõtlema selliste infrastruktuuri rahastamisele nagu lastehoiuasutused see võimaldaks naistel samuti tööle minna. teiseks me peame vaatama, keda see infrastruktuur teenib, kas need teed näiteks aitavad naistel oma kaupu turule viia, lapsi kooli ja haiglatesse, kas koolid ja haiglad ehitatakse ka maapiirkondadesse ja kas on olemas raha, et nad personaliga varustada, kas naised saavad nendele töökohtadele kandideerida ning kolmandaks samuti on oluline vaadata, millised majandusharud saavad toetust. me oleme väga palju kuulnud sellest, et raha on antud pankadele ning küsimus on selles, kuhu see raha täpselt majanduses läheb, milliseid majandusharusid toetatakse, me oleme kuulnud, et töötatakse, toetatakse erinevate riikide autotootjaid aga UNIFEM-i uuring pööras tähelepanu ka teistele näidetele, kus äh, majandusharud Hiinas, Tais, Vietnamis, äh, see toetus on läinud just VKE-dele, eksporditööstusele, nendele tööstusharudele, kus on valdavalt just naised, sealhulgas kas turism, käsitöö, tekstiilitööstus. neljandaks äh, Äh, me peame vaatama, kuidas kõik need meetmed mõjutavad äh, naiste tasustamata tööd, mis äh, majanduslanguse tingimustes alati kasvab. kas sellega käisavad kaasas ka maksukärped ning mida tehakse näiteks väikelaenude osas, mis Argentiinas ja Jaapanis näiteks on äh, stiimulite pakett VKE-dele äh, selleks, et need võtaksid tööle äh, töölisi ja tagaksid need sotsiaalkindlustusega ka siis, kui nad pärast vallandatakse. see on selline poliitika, mis võiks näiteks olla väga kasulik ka naiste jaoks. Viiendaks tahaksin öelda seda, et me peame vaatama, millised vahendid eraldatakse igale kategooriale parlamendisaadikud, naisrühmad, kes on finantsministeeriumitega koostööd teinud just nimelt soolise mõõtmega arvestava eelarvest, eelarve osas äh, on pööranud tähelepanu just sellele, et kõik abipaketid toetaksid naisi võrdselt meestega. ja mis puudutab järelevalvet, siis väga oluline on vaadata äh, seda, mil määral riigid täidavad oma arenguabi kohustusi ja hoolitsema selle eest, et Maailmapank ja kohalikud arengupangad tõesti eraldavad vahendeid ka raskustes olevatele arengumaadele. kuidas Euroopa Liit neid riike aitab, ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit koos teiste ÜRO agentuuridega edendab äh, ülemaailmset töökohtade pakti, see näeb ette raamistikku, kuidas riigid saavad välja toetada toetuse ja tagada selle, et see toetus läheb mitte ainult meestele, vaid ka naistele. üheks väljakutseks on ka see otsese toetuse osutamine naistalunikele, et nad saaksid äh, suurendada põllumajandustoodete tootmist, et väheneks põllumajandustoodete hind, äh, toetuste suurendamine väiketaludele Äh, riiklike kulutuste jälg, jälgimine, vaatamine, kas neid kas, riigi raha kasutatakse näiteks naiste tööhõive edendamiseks, äh, samuti tähelepanu pööramine juhutöödele, osalise ajaga tööle ja samuti sotsiaalsete kulutuste suurendamine, äh, mis oleks suunatud sellele, et naistele õuaks rohkem töökohti Äh, lühidalt, mis äh, puudutab soolist võrdõiguslikkust, äh, siis kriisile reageerimine ei peaks tähendama ainult töökohti meestele ja sotsiaalkindlustus naistele. majanduskriis on raputanud maailma usku kontrollimatutesse globaalsetesse turgudesse, aga see on loonud ka võimaluse muudatusteks ning need muudatused on see, millest lähtuvalt valitsused peaksid tegutsema Äh, maailmapangas soolise võrdõiguslikkusega tegelejad juhivad tähelepanu sellele, et need poliitilised reaktsioonid, mis äh, tuginevad ka naiste kaasamisele, aitavad majanduskriisi negatiivseid mõjusid leevendada. selline reaktsioon on hea naistele, see on hea arengule ning äh, nende järeldus on see, et see annab suurt tulu äh, nii praeguse kui ka tulevase vaesuse vähendamiseks ning seega tuleb selliseid meetmeid kiiresti rakendada. kuna mõju tööhõivele on ilmselt kõige kaugeleulatuvam ja pikaajalisem, siis peaksid majanduspoliitika vallas tegutsejad kõigis maades äh, läbi mõtlema mõned majanduslikud ala, alused ja näiteks kas või selle idee, et mees on see, kes äh, pere rahaga varustab. ja üks kuidas, viis, kuidas seda saaks teha, on tootmise muutmine, nii et, et me suudaksime reageerida kliimamuutusest tulenevatele väljakutsetele, et meil oleks nõndanimetatud keskkonnasõbralik majandus ja väga palju on räägitud keskkonnasõbralikust majandusest, et see on tuleviku kasvumootor me peaksime hoolitsema selle eest, et see uus majanduskasv ei, ei ole jällegi suunatud sellele, et naised on madalapalgaline tööjõud, tuleks hakata andma naistele koolitust ja ettevalmistust, et nad suudaksid võrdselt meestega konkureerida, samamoodi kui arenguriigid hakkavad rohkem eh, investeerima põllumajandusse, ja äh, maaellu, siis on neil võimalik välja töötada uus nõndanimetatud roheline revolutsioon, mis on suunatud just nimelt naistele, kes on peamised toiduainete tootjad ja niimoodi saaksid naised vähendada oma sõltuvust rahvusvahelistest toormeturgudest. UNIFEM on pikka aega väitnud, et valitsused peavad olema aruandekohustuslikud. see on meie viimase raporti äh, peamine teema, aga ma tean, et väga paljudes paikades on valitsused äh, liiga palju võimu ära andnud ning seetõttu ei saagi kodanikud äh, avaliku elu tegelastelt aruandekohustuslikkust nõuda. see majanduskriis on näidanud, et meil vastutavad isikud tegelikult ei ole aruandekohustuslikud, ma räägin siin pankadest, investeerimispankadest, reitinguagentuuridest, äh, reguleerivatest ametkondadest, komisjonidest ja lõpetuseks ka äh, rahvusvahelisest finantssüsteemist. asi ei pea tegelikult niimoodi olema, naisorganisatsioonid ja sotsiaalse õiguse kaitsjad nõuavad, et Äh, mõeldaks uuesti läbi see turu liberaliseerimise protsess, mis ei ole suutnud tagada jätkusuutlikku majanduskasvu ega suurendada soolist võrdõiguslikku. me peaksime mõtlema alternatiivsetele majandusnägemustele, äh, soolise äh, võrdõiguslikkusega arvestav eelarvestamine, me peame arvestama naiste vajadustega lastehoid näiteks Äh, selleks võiks olla kehtestada spetsiaalsed maksud, me peaksime las-, lubama arengumaadel arendada välja oma töö, tootmispotentsiaali, sõltuda vähem välisabist, toetama kohalikke algatusi. ja ma hakkan juba lõpetama, ütleb kõneleja ja just nimelt sellistel aegadel, kui vanad mudelid on äh, hakanud mõranema, Äh, siis äh, on võimalik äh, luua õiglasem ja võrdsem tulevik ja sellega ma lõpetan, suur aitäh! Ehm, suur tänu! Teie ettekanne oli tõesti väga huvitav. ja nüüd äh, on mikrofon avatud küsimustele ja kommentaaridele. võtame kõigepealt äh, ühe äh, rühma küsimusi ja siis lubame teil vastata. proua Kurmai on esimene küsija, siis tuleb äh, proua Tomson. proua Kurmai, palun. suur tänu proua esinaine, mul on väga hea meel teid näha sellel kohal. Te eh, tegite meie kolleegidega aseesimese kohal eh, väga head koostööd eelmise koosseisu ajal ja nüüd muidugi ma tean ka, et eh, UNIFEM-i direktor on väga kogenud spetsialist. ettekandest paistis välja, kui professionaalne ta on. ja muidugi Mm. alati ei piisa sellest, kui eh, näidatakse välja, et eh, ollakse professionaal, tuleb seda ka olla. kõik me teame, et kriis on tabanud Euroopat ja sellel on oma hind. esimest korda hakkasime naistest ja kriis, kriisist rääkima Pariisis üheksateistkümnendal märtsil. alguses juba mõistsime et, et kaheksakümmend protsenti meestest oli kriisist mõjutatud, aga pikemas perspektiivis oli selge, et et niisugune statistika on tegelikult ju äh, petlik. ja naistest ja kriisist kõneldes edasi peame rääkima sektorite kaupa segregatsioonist, äh, naiste olukorrast finantssektoris, muidugi, loomulikult selles sektoris ja ehitussektoris töötasid mehed, loomulikult tabas kriis neid kõigepealt, eh, aga eh, see, mis juhtus pankade klientidega näiteks, kellel olid laenud, mis nendega juhtub edasi, pangad ju jätkavad oma kasumi teenimist, aga klientidele mõjub kriis laastavalt. loomulikult on tähtis ka see, eh, mis toimub töökohtade väljarändamisega, niisuguseid töökohti täidavad naised kaheksakümne protsendi ulatuses ja me praegu ootame ka, et tööpuudus kasvab Euroopas. samas me peame rääkima ka äh, üksikemadest, perekondadest, kus naine on perekonnapea. Äh, New Yorgis toimus konverents, kus ÜRO komisjonis räägiti naiste olukorrast, naiste staatusest ja me peame arvestama kõiki peremudeleid, ka selliseid, kus on naine perekonnapead, traditsiooniline mudel ei ole enam prevaleeriv ning ei tohi ära unustada soolist võrdõiguslikkust. detailidesse muidugi hetkel ma ei lähe, nii, aga me ei tohiks unustada ka selliseid aspekte nagu emaduspuhkus, ja mul on väga hea meel, et teie oma sõnavõtus mainisite ka äh, arenguriikide naisi, mm, vaesust, seda, et vaesusel on naise nägu äh, ja äh, muidugi üks asi on heategevus, aga tä-, teine asi, mis väga tähtis on ka, on solidaarsus. Euroopas ei tohi seda ära unustada kriisiolukorras tuleb eh, eelkõige hakata sotsiaalsesse infrastruktuuri avalikku sektorisse eh, investeerima, vältima eh, segregatsiooni ning peab tõstma ka naiste osalust otsuse tegemise tasandil. kui meil oleks naisi otsuse tegemise tasandil, siis, siis haavaks ka kriis naisi vähem. me teame, mis juhtus nendes pankades, mille juhid olid naised neid ei tabanud kriis nii valusalt. ja veel VKE-d, programmid, rahastamine. kõike seda ei tohi ära unustada. Need on nii-öelda eh, minu ettepanekud, mida peaks arvestama ja mul on väga hea meel, et ÜRO ka nende küsimustega jätkuvalt tegeleb ma olen Põhiseaduse Komisjoni esimene aseesinane ja ma loodan, et ka seal eh, ja Euroopa Parlamendis tõstetakse nüüd sooline võrdõiguslikkus kõrgemale tasemele. suur tänu. Eh, eh, suur tänu kõikide nende märkuste eest ja ka mina sooviksin mõned kommentaarid teha. on täiesti õige et need, kes kriisi eest vastutavad või kes kriisi eh, on põhjustanud, peaksid nüüd ka vastutama. aga kui eh, kriis on nüüd tekkinud, siis tuleb seda kui võimalust ära kasutada. see on nagu väljakutse selleks, et midagi muuta kindlasti suudaksime me mingeid muudatusi läbi viia, iseenesest arvestades seda, kes on praegu finants- ja majandussüsteemis juhtivatel kohtadel. senini on naised ja soolise võrdõiguslikkuse küsimus olnud peaaegu nähtamatud nendes valdkondades. ja äh, samas peaksin ütlema, et, et praegu ei ole veel mingeid ettepanekuid tehtud eh, niisugustes küsimustes. avalikku diskursusesse ei ole see temaatika üldse jõudnud, ei ole mingisuguseid ettepanekuid tehtud, kuidas neid asju vaadeldakse tulevikus. väga hea on rääkida kriisist eh, kriisi ajal, aga eh, ükskord lõpeb ju kriis ära, kas siis läheb jälle kõik vanamoodi edasi? mulle tundub, et meil on veel üht-teist ära teha. meil on võimalus tõelisi nõudmisi esitada selleks, et ometi kord muudatused läbi viidaks. räägime näiteks teenuste sektorist. me äh, sageli räägime seoses sellega ekspordi äh, vähenemisest, aga teenuste sektor on ka see sektor, mis ilmselt tulevikus kasvab palju jõudsamalt kui teised sektorid ning ähm, sageli on räägitud teenis, teenuste sektorist kui tugevast majandussektorist, aga eh, ka sellisest sektorist, kus väga palju naisi töötab. räägiksime võib-olla sellest, kuidas teenuste sektorit on kriis tabanud ja annaksin sõna nüüd proua Tomsonile, palun. suur tänu. suur tänu väga huvitava sõnavõtu eest. minu jaoks pakkus erilist huvi see osa, mis puudutas investeerimispakette. mulle tundub, et Euroopas suunatakse investeeringud eelkõige nendesse sektoritesse, kus saab töökohti meestele juua. nagu te mainisite siin ehitussektorit näiteks. Euroopas ei räägita üldse, kuidas tegelikult äh, see kriis on mõjutanud naiste ja meeste tööhõivet. ja teine huvitav moment oli see, mis te rääkisite rohelisest majandusest. me oleme parlamendis väga palju rääkinud äh, taastuvenergia sektoris äh, uute töökohtade loomisest, äh, suunates sinna miljoneid eurosid keskkonnasõbralikudest töökohtadest. käesoleval aastal on Rootsi kui eesistujamaa ka äh, esitanud ökoloogilise majanduse kava ja Rootsi on soovinud et analüüsida, kuidas selles sektoris ja kuidas üldse töökohad on naiste ja meeste vahel jaotunud. kaheksakümmend protsenti energiasektori töökohtadest täna muide eh, kuulub meestele. ja seetõttu tahaksin kuulda, milline on teie arvamus selle kohta, kuidas saaks kriisi ära kasutada selleks, et luua niisugune tööturg, kus ei ole sellist soolist eraldatust, kuidas saaks naistele rohkem töökohti luua. suur tänu. suur tänu, proua Tomson. Kaja Roka ja proua Baranova on järgmised, suur tänu sõnavõtu eest teile. Te andsite meile huvitavat informatsiooni praeguse olukorra kohta, aga mulle tundub, et need perekonnad, kes niigi vaesed olid, kannatavad praegu veelgi rohkem. lapsi antakse hoolekodudesse järjest rohkem ja mulle tundub, et need perekonnad väga sageli äh, on nad äh, suured pered, migrantide pered, need pered on just sellised, kus naised teenivad leiba, sest mehed sageli ongi juba ta-, juba töökoha kaotanud ja naised siis töötavad kas kuidagi äh, ebaseaduslikult või siis madalalt tasustavatel töökohtadel ja niisuguste perede puhul on oht see, et üks, üks nii-öelda raha teenivatest pereliikmetest on, on sageli nii eh, illegaalses sektoris ja, ja need pered kannavad, kannatavad kõige-kõige rohkem ma vaatan siin majanduse taastamiskavasid eh, ja meil, meile selgub nendest kavadest, et, et keskklassi töökohtade kaotus teeb muret, aga aga need, kes niigi juba näguripäevi näevad, nendel on väga raske üldse ellu jääda. üle kolme miljoni inimese Ungaris elab alla vaesuse piiri, paljud nendest on muide ka vähemuse esindajad, kaheksasada tuhat inimest Ungaris näiteks ja valitsustelt ei ole veel mingeid signaale, kuidas neid peresid aidata. suur tänu proua Jarokale, proua Palonova. suur tänu mulle jättis ka teie sõnavõtt sügava mulje. selge on see, et kriisiaegadel diskrimineeritakse mm, eelkõige naisi, kes siis enamuses kaotavad oma töökohad, aga ma tahaksin veel rääkida ühest elanikkonna grupist, keda ka proua Jaroka mainis, nimelt vähemuste hulka kuuluvad naised kas teil on mingeid andmeid nende kohta? kas kriisi all kannatavad eelkõige vähemusrahvuste naised? ja millised võimalused on nüüd puuetega naistel, kuidas nad saaksid tagasi tulla tööturule, sest äh, me teame, et äh, väga paljud puuetega inimesed on juba just sunnitud praegu töökohtadest loobuma. kolmandaks tahaksin küsida eh, nii-öelda lapsekandmise eas naiste kohta, kas on eh, mingit toetust niisugustele naistele. Bulgaaria uurimused näitavad et, et seitse protsenti naistest, kes ootavad lapsi, lihtsalt eh, kaotavad oma töökoha, nad vallandatakse paljusid diskrimineeritakse, paljud on sunnitud varjama seda, et nad ootavad last. kas teil on selle kohta mingeid andmeid ja kas teil on ähm, mingeid mõtteid, kuidas kaitsta niisugust haavatavat elanikkonnarühma? ja veel üks ettepanek ja küsimus koos, kas teil on mingeid algatusi, kas on kuidagi võimalik toetada naisettevõtlust äh, võib-olla ko-, korraldada koolitust, täiendusõpet, anda neile kogemusi, et nad oleksid tööturul konkurentsivõimelisemad iseäranis kõrgtehnoloogilistel töökohtadel, sest me näeme, et naisi peetakse küll kohal nii-öelda sobivateks teenuste sektorisse, aga mitte tehnoloogiasektorisse, niisugustesse arenevatesse sektoritesse, IT, Ehm, taastuvenergia, finantsteenused, kuidas saaks naisi toetada nii, et ka nendes sektoris neile töökohti leiduks? suur tänu, proua Parvanova. proua Bauer. Thank you very much, chair. suur tänu. ma sooviksin pisut laiendada lähenemisnurka meil on kogemusi ja teadmisi selle kohta, kuidas äh, vägivald naiste vastu kasvab kriisi ajal, kas teil on andmeid või kogemusi sellistes valdkondades? minu meelest need äh, kaasnähtused võivad olla tegelikult väga tõsised ning äh, seoses sellega, mida öeldi varem, kas teil on initsiatiivi või soovi ka, ka inimeste finantsteadmiste tõstmiseks? meile tundub, et üks põhjustest, miks kriis üldse tekkis, on, on see, et inimeste teadmised olid väga väikesed. inimesed ilmselt äh, inimestel ilmselt ei ole teadmisi selle kohta, mis toimub finantsmaailmas ja see on oluline, see, kui nad tahavad oma eluga edasi minna, et nad selliseid asju teaks. suur tänu teile. ja proua Maissis järgmisena. Ähm, suur tänu teile. suur tänu teie väga huvitava sõnavõtu eest. ma sooviksin äh, tulla tagasi proua Baranova küsimuse juurde. Te ütlesite, ka ise midagi samassuunalist, nimelt, et eh, väga palju eh, luuakse uusi eh, töökohti, mis on seotud uute tehnoloogiatega, kuid need ei peaks olema ainult meestele mõeldud. me teame, et naiste, naised saavad samamoodi sellise tööga hakkama. Need on loomulikult seotud ka hariduse ning koolitusküsimustega see tähendab ka suuremat huvi äh, tehnikaalade vastu ning praegusel hetkel just äh, üritatakse koolides äratada noorte tüdrukute äh, seas suuremat huvi tehnika vastu, kuigi tihtipeale tüdrukud tunnevad teistsuguste ainete vastu huvi. kuida-, mis, kas teil on midagi selle kohta öelda, kas teil äh, on programme, mis peaks aitama just tüdrukutel tehnika vastu huvi tundma, et nad saaks aru, et nad ei ole halvemad poistest tehnol-, tehnika küsimustes. et nad saavad samuti saavutada elu, edu tehnilistel aladel nagu poisidki. suur tänu, järgmisena on, saab sõna proua Savurs. suur tänu teile ma sooviksin tänada teid äh, selle suurepärase, hästi esitatud raporti eest Te esindate ÜRO-d Euroopas. see tähendab seda, et te äh, üritate et te saad, puhtute kokku ka Euroopa kõige suuremate tegijatega, kas te arvate, et need Euroopa fondid, mis äh, peavad toetama kõige vaesemaid liike, kas te arvate, et neid kasutatakse kõige efektiivsemalt äh, võimalikul kujul? ning see oleks minu esimene küsimus ning teine küsimus oleks see, mida te arvate sellest, et äh, majanduskriisi ajal nende fondide kulutused vaadatakse üle ning samuti ka sihtmärgid vaadatakse üle. kas neid ei peaks mitte andma, antama neile, toetus peaks antama neile, kes ta kriis kõige rohkem on mõjutanud? suur tänu, proua Saburska. ning viimane kõneleja selles nimekirjas on proua Movin, palun. tänan ma olen absoluutselt nõus sellega, mida ütles proua Bauer agressiivsuse kohta ning agressiivsuse kasvu kohta kriisi vältel, see on väga oluline teema ning ma tõesti tahaks, et te sellest pikemalt räägiksite. me sooviksime eh, tulla tagasi ka selle juurde, mida öeldi naiste ja ametialade kohta, kas te võiksite öelda, millised eh, Eh, millised programmid on selleks, et toetada tüdrukuid eh, selleks, et nad valiks tehnilisi insenerialasid. praegusel hetkel on vaja eh, kahetseda seda, et ei ole kõrge lisandväärtusega ametikohtadel sugugi mitte palju naisi, kuid mida teha selleks, et tüdrukud liiguksid selliste suure lisandväärtusega ametikohtade poole, sest me võime rääkida ähm, palkade ebavõrdsusest ning naiste äh, nõrkusest kriisi ajal, kuid mida me teeme, oleme teinud selleks, et naistel oleks stabiilne kõrge lisandväärtusega töö? ning äh, nüüd saab sõna veel proua Kosta. ringrazio molto per la suur tänu. suur tänu teile, proua Lubrani, teie huvitava ettekande eest. see andis meile väga laialdase ülevaate toimuvast. ma olen täiesti nõus sellega, et praeguse kriisi suurim väljakutse oleks see, et et me, kui me suudaks sellest kuidagi välja tulla mittetraditsioonilisi meetmeid kasutades. naised on need, keda kõige kergemini tabab äh, vaesus äh, ja tööpuudus. samas on naised ju tugevad ning samuti strateegiliselt olulised selleks, et äh, kriisiolukorrast välja tulla. see on üsnagi mitmetahuline probleem me eksiksime, kui me keskenduks naistele ainult kui ohvritele. me peame naistesse investeerima selleks, et eh, naised suudaks sellest kriisist välja tulla alternatiivse arenguprogrammiga. Te ise ütlesite seda ja mina olen sellega täiesti nõus. ma arvan, et me peame looma endale teistsugused eesmärgid. lisaks sellele peab arvesse võtma ka seda, et me ei saa vaadelda samamoodi Euroopat, arengumaid, mis puudutab sotsiaalasjade komisjoni raportit, siis eh, seal öeldakse, et Euroopas praegusel hetkel seitseteist protsenti elanikkonnast eh, on eh, kas elab vaesuses või sattumas vaesusesse. paljud nende inimeste seast on naised. kui me vaatame, mis toimub arenguriikides äh,, siis konstanteerime, et äh, ebavõrdsus aina kasvab. samuti ka agressiivsus ja vägivald, mille naised peavad taluma, on äh, tunduvalt suurenenud. see on muidugi seotud praeguste majandusküsimustega. loomulikult on küsimuse all ka ligipääs tervishoiuteenustele ja haridusele. ning äh, minu küsimus oleks siis järgmine me peame mõtlema selle peale, et mida meie saaks ära teha, mida teha selleks, et äh, vähendada vaesust naiste seas. peame mõtlema ka selle peale, kuidas rakendada näiteks selliseid meetmeid nagu mikrolaenude kasutamine. Need on meie võimalusi väga palju muutnud. me peame tegema nii, et naised näitaks, kui suur on nende jõud. kui eh, tegu on haritud naisega, siis on suur lootus, et ka lastel on suur, eh, on kõrgem haridus. see on oluline majanduse jaoks, suur tänu. suur tänu kõigile. suur tänu kõigile, kes oma kommentaarid esitasid, tegu on väga huvitava äh, teemaga ja mul on väga kahju, et ma pean paluma meie kõnelejat, et ta vastaks lühidalt. ma loodan, et te saate meie juurde tagasi tulla. nii et palun, teil on sõna. suur aitäh. Need küsimused olid tõesti nii huvitavad, et nendele vastamine võtab väga palju aega ja ma ei hakka neile kõigile vastama, aga ma olen kõik need küsimused kirja pannud ja ma üritan vastata kirjalikult vähemalt mõnedele nendest küsimustest. ma lihtsalt juhiksin tähelepanu mõnele asjale, mõnedes küsimustes nagu naistevastase vägivalla küsimus või näiteks kuidas see kõik mõjutab vähemustesse kuuluvaid naisi. üks asi, mida me peame silmas pidama, on see, et meil on andmeid puudulikult me peame tõesti pöörama tähelepanu just nimelt sellele, et koguda sellist liiki andmeid paljud küsimused, mida te tõstatasite, on tegelikult äh, rohkem seotud või äh, võib-olla lahendused nendele küsimustele on võimalik leida siin Euroopas, aga rohkem me peaksimegi just keskenduma arengumaadele, näiteks äh, kui vaadata, kuidas saaks rohkem naisi reaalainete õppimisele kaasata, siis ma Äh, olen selle kohta üsna palju lugenud ja mulle jäi mulje ka, et teil on selles valdkonnas üsna palju teadmisi. me istume siin Naisõiguste komisjonis, aga ma arvan, et on väga palju teisi komisjoni, milles toimuva vastu teie komisjoni liikmed peaks huvi tundma, olgu see siis arengukomisjon või keskkonnakomisjon ja te peaks võib-olla vaatama, kuidas teie saate rohkem mõjutada neid ar arutelusid ja neid otsuseid, mida seal langetatakse. et see on üks asi, mida te endalt peaksite küsima. proua Saborska küsimuse osas tahaksin öelda, et Te teate, et ÜRO-l on väga hea partnerlus Euroopa Liiduga. ma olen kindel, et seda partnerlust saab tugevdada ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustes meie tööd on hinnatud ja selle hinnangu tulemus on selline, et kui me koostööd teeme, siis me suudame saavutada rohkem kui eraldi tegutsedes. aga ma ütleksin, et äh, kui tuua lihtsalt üks näide, väga palju vahendeid on eraldatud toiduainete kriisiga võitlemiseks, väga palju nendest vahenditest liikunud läbi ÜRO ja minul endal on ka küsimus, et kui palju selle kõige juures on soolise võrdõiguslikkusega arvestatud nii et, et kõik me, kes me oleme vastutavatel ametikohtadel, peame vaatama, kus avaneks võimalus midagi ära teha, kus avaneks võimalus propageerida neid poliitilisi mu muudatusi, mis oleks vajalikud, et olukord areneks meile soodsas suunas. ja ma püüan äh, leida teile konkreetsemat informatsiooni ja siis saadan teile selle, suur aitäh! Eh, fru Gumai, väldigt kort här. Eh, proua Gurmai, palun tehke lühidalt. ma usun, et see arutelu oli väga oluline ja väga viljakas. me küsisime väga palju küsimusi. kas me kutsuksime proua Ljublani siia korra või kaks aastas, sellepärast et eh, naiskomisjon tõesti sooviks saada selliseid ülevaateid regulaarselt suur aitäh, proua Kurmai ning veel kord tahaksin tänada proua Lubranit, tegemist oli tõepoolest väga huvitava teemaga. Teile esitati väga palju küsimusi ja me tuleme kindlasti selle teema juurde tagasi. suur aitäh, et te meie komisjoni tulite! Nästa punkt på dagordningen handlar om eh, muntliga... järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras seostub suulise küsimusega. ja töönik pereola ühitamise kohta. me oleme esitanud nõukogule vastava küsimuse ja me oleme koostanud ka resolutsiooni ettepaneku. meil ei ole eriti palju aega, aga loodan, et me siiski saame need küsimused vastu võtta või heaks kiita. Viiendal oktoobril tuleme nende küsimuste arutelu juurde tagasi, sest resolutsioon saab selleks päevaks tõlgitud kõikidesse keeltesse ja praegu me räägiksime eelkõige nende suuliste küsimuste teemal. tahaksin öelda, et fraktsioonid on juba selle suulise küsimusega tegelenud, seega tahaksin teie kommentaare kuulda. võib-olla teie sooviksite midagi öelda? suur tänu. Need küsimused esitatakse nõukogule ja komisjonile samaaegselt, mis aitab Eh, siis eh, informatsiooni saada nende teemade kohta, mis meile on eriti süda, südamelähedane, nimelt pere ja tööelu ühitamine, naiste olukord kriisiolukorras ja eh, need kaks küsimust praegusel kujul annaksid siis võimaluse ühise eesmärgi taha koguda kõik fraktsioonid. suur tänu, proua Marendla. mina jagan teie mõtet. väga tähtis on saada võimaluse koos töötada nende küsimuste kallal. ja kombineerida ja, ja, ja rääkida just pere- ja tööelu ühitamisest, see on väga oluline temaatika. mul on väga hea meel, et me just nende kahe küsimusega tegeleme. hea meelega kuulaksin nüüd teie arvamusi selle kohta, kui sõnavõtusoove ei ole siis paluksin kolleege need kaks suulist küsimust heaks kiita. tundub, et me saame seda teha, jah. kõik kiidavad need tekstid heaks, seega suur tänu teile Eh, ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. jällegi väga tähtis ja huvitav teema Stockholmi programm. vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala meil on ette nähtud kaks sõnavõttu. esimene puudutab äh, juriidilisi aspekte, sõnavõtja esindab Rootsit kui eesistujamaad, riigisekretär Magnus Gröner ning migratsiooni või rände ja pagulaspoliitikast räägib meil Minna Jõngren, samuti Rootsist kes tutvustab meile Stockholmi programmi. Stockholmi programm on meie komisjoni jaoks samuti väga oluline temaatika, sest meie räägime samuti siin õiglusest kõigile kodanikele, diskrimineerimisest. tervitan Rootsi riigisekretäre ja sõna on teil Då vill jag hälsa statssekreterare Minna Ljung. niisiis, ma tahaksin tervitada riigisekretäri Minna Ljunggreni, kes on esimene kõneleja. ja tema räägib rände- ja asüülipoliitikast. meil on väga hea meel, et täna saite meie komisjoni koosolekule tulla. tegemist on meie komisjoni jaoks väga olulise küsimusega ja kohe annangi teile sõna, proua Ljunggren. Äh, proua esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed, kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle eest, et te meid täna siia kutsusite, et me saaksime tutvustada Rootsi kui eesistuja oma ettevalmistusi Stockholmi programmi vallas. tegemist on uue viieaastase programmiga, mis äh, on siis praeguste programmide järglaseks. Rootsi eesistumise üheks olulisemaks ülesandeks ongi see programm ja mina annaksin teile sellise üldise ülevaate ning siis minu kolleeg Magnus Gröner äh, räägib juba üksikasjalikumalt äh, nendest küsimustest, mis peaksid huvi pakkuma just nimelt teie komisjonile. uus strateegiline programm justiits- ja julgeolekuküsimustes on üks kõige olulisemaid nurgakivisid Euroopa julgeoleku, vabaduse ja õigluse poliitikas. me loodame, et me suudame kokku panna sellise äh, programmi, mis tagaks avatuma ja turvalisema Euroopa, kus õiguskindlus on tagatud eesistujamaa soovib, et Stockholmi programm oleks ambitsioonikas, pikaajaline ning tasakaalustatud. kui ma räägin sellest, et see peab olema ambitsioonikas, siis me tahaksime peegeldada seda äh, kasvavat tähtsust, mis on Euroopa Liidu koostöö nendes valdkondades. me peame kokku panema äh, korraliku juriidilise raamistiku selleks, mida me soovime saavutada. pikemas perspektiivis soovime me luua aluse tõhusaks ja tugevdatud koostööks, mis läheb kaugemale viiest aastast, milleks see programm on mõeldud. meil on vaja tasakaalustatud programmi, sellepärast et ühelt poolt meil on vaja surveabinõusid ja teiselt poolt meil on vaja meetmeid, mis kaitsevad inimeste puutumatust ja nende õigusi. koostöö tulevikus peaks olema midagi sellist, mida nähakse kui Euroopa Liidu kodanikele olulist. see peab tuginema konkreetsetele meetmetele, mis tõesti annavad lisandväärtuse kodanikele nende igapäevaelus. see on midagi sellist, mida liikmesriigid on rõhutanud nendel kohtumistel, mis meil liikmesriikide esindajatega on olnud kodanikud tunnevad väga suurt huvi Stockholmi programmi vastu. Rootsis on seda programmi arutatud nii traditsioonilises meedias äh, kui ka poliitilistes ringkondades, samuti äh, blogides, äh, vabatahtlike organisatsioonides ja meil on väga hea meel selliste arutelude üle me arvame, et me oleme saavutanud üsna suure läbipaistvuse ja me oleme avalikkust suutnud sellest programmist teavitada ja sellest äh, oleme saanud pildi, kuidas kodanikud seda näevad. niisiis, lugupeetud saadikud, meie ees seisab väga põnev sügis, minu kolleeg Magnus Gröner ning mina oleme äh, pidanud terve rea ettevalmistavaid kohtumisi Euroopa Liidu liikmesriikidega, liikmesriikide esindajad on tulnud Stockholmi, et Stockholmi programmi meiega arutada. Need kohtumised on olnud väga väärtuslikud ning nad on meile andnud ülevaate sellest, millised on liikmesriikide seisukohad erinevates programmi aspektides. minu mulje, mis mulle nendest aruteludest on jäänud, see on selline, et üldiselt on üsna suur üksmeel selles osas, mis puudutab Stockholmi programmi sisu ja seda, kuidas see programm peaks tulevikus toimima. me peame arvestama eesistujana neid seisukohti, mis on väljendatud ning hoolitsema selle eest, et nad on osaks programmi eesnõus, eelnõust, mille me sügisel esitame. oktoobri lõpus äh, kavatseb Rootsi äh, esindada selle teksti esimese versiooni ning pärast seda meil on plaanis intensiivsed läbirääkimised kuni siis selle programmi vastuvõtmiseni, mis peaks aset leidma detsembris. niisiis selle menetluse käigus on väga oluline, et Euroopa Parlament on kogu protsessi kaasatud. Rootsi eesistujana on korduvalt kohtunud parlamendikomisjonidega ning me loodame, et meie hea koostöö jätkub. me oleme korraldanud ka terve rea üritusi sellel sügisel. meil on väga suur huvi Euroopa Parlamendi seisukoha osas, me tahame teada, millised on parlamendi prioriteedid ning me loodame, et parlament suudab oma resolutsiooni vastu võtta novembris. tuginedes Euroopa Parlamendiga peetud aruteludel ja mitteametlik kuule ministrite kohtumisele Stockholmis ja ka kohtumistele, mis meil liikmesriikide esindajatega on olnud. meie eesistujana teeme kõik, mis meie võimuses, et panna kokku selline Stockholmi programm, mis vastab meie kodanike vajadustele, et meil oleks ambitsioonikam ja konkreetsem programm, millel on selged prioriteedid Rootsi kavatseb ka tulevikus käituda läbipaistvalt ja avatult, me tahame, et selles protsessis kõik liikmesriigid, kõik institutsioonid äh, oleksid korralikult esindatud. meie näeme Stockholmi programmi vastuvõtmist kui olulist äh, sammu, me loodame, et äh, meid ootab ees palju huvitavaid konstruktiivseid dialoog Euroopa Parlamendiga, sest me arvame, et hea dialoog on äh, oluline selleks, et saavutada hea tulemus, me soovime head tulemust ja oluline on, et meid toetaks nii parlament kui ka nõukogu, suur aitäh! Äh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja nüüd annan ma sõna Magnus Graanerile kes on siis riigisekretär, samuti Rootsist. härra Kraner, teil on sõna. aitäh. aitäh, proua juhataja, lugupeetud komisjoni liikmed. Rootsi eesistumise üheks eesmärgiks on anda oma panus Euroopa Liidu julgeoleku ja Euroopa Liidu kodanike kaitse tugevdamisse me keskendume põhiõigustele kodanike vaatevinklist. Äh, sellele on keskendunud ka komisjon oma teatises ning sellist lähenemist me jagame täielikult. põhiõigused näevad ette äh, mittediskrimineerimist, seega see tähendab seda, et mis tahes äh, diskrimineerimine Äh, kas siis äh, sooline diskrimineerimine, seksuaalsel suundumusel, puudel põhinev diskrimineerimine või ükskõik millisel muul alusel rajanev diskrimineerimine. ei, seda ei tohi sallida. teine oluline küsimus on see, äh, kas meil on vaja mingeid meetmeid, et tagada näiteks kaitsetutele rühmadele täiendavat juriidilist toetust, no näiteks naistele, kes kannatavad vägivalla all kuriteo ohvrite kaitsmine on teine oluline aspekt selles programmis, näiteks kui inimene on kuriteo ohver, siis tema jaoks kahtlemata ei ole meeldiv. ja tihtipeale äh, on äh, Äh, see äh, olukord veelgi tõsisem, kui langetakse kuriteo ohvriks teises riigis. Euroopa Liidus praegu ju inimesed reisivad üha rohkem ja see tähtab, tähendab seda, et inimesed satuvad üha sagedamini kuriteo ohvriks äh, mõnes muus liikmesriigis kui see, kus nad elavad. väga oluline on see, et inimesed saaksid sellises olukorras toetust ja abi ja samuti asjakohast informatsiooni, seda selles keeles, mida nad mõistavad. seda eriti, kui nad on kuriteo ohvrid Euroopa Liidus ma tean, et tegemist on küsimusega, millega, mida Euroopa Parlament on rõhutanud, Euroopa Parlament on öelnud, et see on nende jaoks oluline prioriteet. me loodame, et te toetate meid, et te töötate meiega konstruktiivselt selleks, et me saaksime suurendada kuriteo ohvrite õigusi Euroopas. võitlus inimkaubandusega on samuti üks oluline prioriteet Rootsile kui eesistujamaale kaitsetute inimestega kaubitsemine, eriti naiste ja lastega kaubitsemine, siis kas äh, seksuaalse ekspluateerimise või mõnel muul eesmärgil on väga jälestusväärne kuritegu ja selle vastu tuleb võidelda. rahvusvaheline koostöö selles valdkonnas on äh, oluline, kui me tahame olla edukad. ja see tõhustatud koostöö ongi meie jaoks jällegi kesksel kohal. sügisel äh, toimuvad nõukogus läbirääkimised inimkaubanduse raamotsuse üle ja me loodame, et me enne aasta lõppu jõudame selles raamotsuses kokkuleppele. see raamotsus on oluliseks äh, vahendiks Euroopa Liidu võitluses inimkaubandusega. ei piisa sellest, et me teeme selles küsimuses koostööd Euroopa Liidus, me peame tegema koostööd ka kolmandate riikidega, päritolumaadega, transiidiriikidega seda kõike selleks, et saavutada head, häid tulemusi. Rootsi eesistujana on otsustanud inimkaubanduse panna oma tegevuskavas väga olulisele kohale just suhetes kolmandate riikidega ning me korraldame suure rahvusvahelise ministrite konverentsi sellel teemal siin Brüsselis üheksateistkümnendal ja kahekümnendal oktoobril. Euroopa Parlament Äh, loomulikult on sellele konverentsile kutsutud ning äh, me loodame, et te osalete sellel konverentsil. me loodame, et äh, see konverents võimaldab meil vahendada mõtteid ja kogemusi selles valdkonnas, enne kui võetakse vastu nõndanimetatud tegevusele suunatud dokument inimkaubanduse küsimuses. me toetame ka Äh, seda, et luuakse kahepoolseid partnerlusi äh, piiriülese koostöö tugevdamiseks, äh, selleks, et ühiselt võidelda inimkaubanduse vastu. inimkaubanduse küsimus on kahe tuhande üheksandal aastal võib-olla asjakohasem kui kunagi varem kahepoolsed kohtumised, mis leidsid aset septembris, on näidanud, et peaaegu kõik liikmesriigid rõhutasid, kui oluline see küsimus on ning kui oluline on, et meil oleksid vahendid selle probleemiga võitlemiseks. seetõttu tulebki seda küsimust Stockholmi programmis äh, rõhutada eesistujamaa seisukohast meie teeme kõik, mis meie võimuses, et äh, Stockholmi programm tõesti vastaks kodanike soovidele ja vajadustele me loodame, et meil toimuvad konstruktiivsed dialoogid Euroopa Parlamendiga sellel teemal ning loomulikult kui teil on küsimusi või kommentaare, siis ma olen valmis neile vastama ja neid kommentaare ära kuulama. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu teile ja ma olen täiesti veendunud selles, et äh, kolleegid tahavad äh, kindlasti kommentaare ja küsimusi esitada ja kõigepealt ma sooviksin anda sõna meie komisjoni raportöörile. Him-, proua Jimenezele ja me teeme koostööd ka teiste komisjonidega Euroopa Parlamendis, näiteks kod-, kodanikuõiguste komisjon ning samuti õigusasjade komisjon nii et meil on väga hea koostöö paljude erinevate komisjonidega, kuid praegu saab sõna meie raportöör eh, proua Jimenez Becerril. suur tänu teile, tere kõigile, proua Lundgren, eh, härra Graner, mina soovisin eh, härra Granerilt konkreetselt küsida, kui te sellest, et kui te räägite Euroopa koostööst vägivallaohvrite kaitseks. ma tahtsin teada, kas, kas selleks on mõni äh, konkreetsem idee, kas seda on võimalik välja töötada Rootsi eesistumise ajal või võib selle lõpetada Hispaania oma eesistumise ajal? kas te arvate, et oleks võimalik teha näiteks üle-euroopaline ohvrite kaitse order? see on minu meelest väga oluline, et äh, naine, kes on Hispaanias kaitse all, kui ta läheb äh, Suurbritanniasse, Prantsusmaale või Rootsi, et teda on võimalik edasi kaitsta. kas äh, Stockholmi programm on midagi ette näinud selles osas? Eh, Jag eh, tror att vi kan ta varje fråga var för sig så kanske vi me võtame, võime teha küsimusi ühekaupa või mitmekaupa no aga ma annan teile praegu võimaluse vastata. ma võin äh, alguseks öelda, et äh, et kuriteo ohvrite äh, kaitse kahjuks ei, jõuame selle tööga ühele poole Rootsi eesistumise ajaks. selles osas on kõikidel Euroopa poliitikutel vaja midagi äh, teha, tegutseda pikemat aega, meie suudame paar sammu küll edasi teha Stockholmi programmiga. nüüd äh, positiivne on siiski see, et äh, on jõudnud siiski selge konsensuseni selles osas, kui oluline on äh, kuriteoohvrite toetamine. kui me vaatame kaugemale Stockholmi programmist, siis me täheldame, et et äh, on olemas äh, juba äh, plaan praegu olemasolevad vahendid üle vaadata ja neid parandada. ma ei tea, kuidas see programm detailideni tööle hakkab, kuid me peame siiski mõtlema pikas ja lühikeses perspektiivis. suur tänu, väga paljud soovisid sõna küsida kellel on kommentaare ja küsimusi esitada, nii et nagu te näete, tegu on tõesti olulise ja huvitava programmiga. ning esimene nimekirjas on proua Papadopoulos. Uh, suur tänu. ma jälgisin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. minu äh, küsimus on suunatud härra Kraanerile ma lugesin seda programmi, see on tõesti väga ambitsioonikas. Äh, väga vähe on räägitud äh, sookudevahelisest võrdsusest. Äh, räägi-, on selline suhtumine, et naised on ohvrid, räägitakse vajadusest naisi kaitsta vägivalla eest, inimkaubanduse eest, terrorirünnakute eest ja nii edasi ja peame kaitsma neid ühesõnaga igasuguse vägivaldse käitumise eest neid. kas ei võiks siiski anda äh,, rääkida ka sellest, kuidas naistele anda aktiivsem roll, on naistel on praegu väga oluline roll majanduses, kultuuris, igasugustes eluvaldkondades. minule meeldiks küll väga, kui selles programmis, mis on ette nähtud järgmiseks viieks aastaks, anname naistele äh, võimaluse olla aktiivsemad poliitilises elus, kuna me teame, et äh, nende esindatus on väga madal ning see tekitab demokraatia defitsiidi, nii et selle asemel, et naistele anda passiivne roll, ma paluksin, et te lisaksime rohkem meetmeid selleks, et naisi äh, toetada, julgustada, et nad äh, omadaks uusi oskusi, et nad muutuks aktiivsemaks et nad äh, üritaks tagada endale parema tuleviku. millised oleks teie kommentaarid? aitäh! Äh, härra Kraaner, teil on jällegi sõna, et sellele küsimusele vastata. ma olen teiega täiesti nõus. naised üldiselt ei ole ju ohvrid me peame hoolitsema selle eest, et me tõesti anname naistele aktiivsema rolli. aga samas me peaksime mõtlema ka sellele, milles see programm tegelikult seisneb. see programm tegeleb äh, õiguse ning siseasjadega, seega ta ei käsitle ühiskonda tervikuna vaid just nimelt sellega, mida õiguskaitseorganid saavad teha. selles on asi. kahjuks me eh, tihti näeme, et naised on üleesindatud ohvrite hulgas, nad on erinevat liiki kuritegude ohvrid. tihtipeale on tegemist peresiseste kuritegudega Äh, kus äh, nende abikaasad on kuritegude toimepanejaks ja me peame oma poliitikat vastavalt kohandama, aga me kindlasti ei ütle seda, et naised nii, nii-öelda iseenesest ongi ohvrid, ma ei usu, et ükski Rootsi naine oleks sellise sõnastusega nõus, kui Rootsi valitsus sellega välja tuleks. aitäh. proua Tomson järgmisena mm Jeg synes, det er en meget spændende redegørelse. Ma arvan, et äh, te olete teinud väga hea raporti. Tegu on väga huvitava programmiga, äh, mis tõstab esile naiste õigused ning äh, räägib ka võitlusest diskrimineerimise ja inimkaubanduse vastu. Need on väga olulised valdkonnad, nagu te teate. Taanil on teatud reservatsioon kogu selle küsimuse kohta ma sooviksin teada, kas eh, on, algatatakse uus initsiatiiv mitte asüüli, vaid immigratsiooni küsimustes? kas immigratsioon, ühtne immigratsioonipoliitika, mis on üsnagi piiratud tänasel päeval, kas eh, ta laieneb või mitte? ma mõtlen siin Eh, näiteks eh, ka konkreetselt läbirääkimistele liikmesriikidega. meile öeldi, et sa, te külastasite liikmesriike. ma tahaks teada, milline on olnud dis-, diskussioon just nimelt liikmesriikidega selles valdkonnas. suur tänu teile ja võib-olla te vastate nüüd sellele küsimusele immigratsiooni ja asüülipoliitika osas. Ehm, suur tänu teile selle küsimuse eest. Eh, töö ühtse immigratsioonipoliitika osas käib. eesmärk on loomulikult jõuda ühtse immigratsioonisüsteemini, mis hakkaks toimima umbes kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates. on juba palju selliseid äh, seadusloome projekte, millega tegeletakse ning me loodame, et äh, on äh, võimalik äh, selle, sellega hakkab tegelema ka meie ühtne agentuur. nüüd äh, meie töö ühtse asüülisüsteemi äh, osas juba käib ning Stockholmi programm põhimõtteliselt seda tegevust peaks toetama. meil toimusid läbirääkimisi liikmesriikidega septembrikuus ning praegusel hetkel on liialt vara öelda, milline, milline sisu täpselt Stockholmi programmil hakkab olema, kuid äh, meil on siiski mulje, et konsensus on üsnagi, äh, üsnagi tugev põhiküsimustes, millest üks äh, on ühistegevuse plaan. kui meil on ühised piirid, siis meil peavad olema ka ühised reeglid vähemalt nende jaoks, kes on Euroopa Liidus. suur tänu teile, proua Tomson. ma sooviksin rääkida täpsemalt siiski immigratsioonist rohkem kui asüülipoliitikast. ma sooviks, et oleks pisut täpsem. Immigration okay. policy, not the asylum policy, but the common immigration policy, will that be? ühesõnaga ühisest immigratsiooni, mitte asüülipoliitikast Te mõtlete siis seaduslikku immigratsiooni. nüüd selles valdkonnas kui on tegu sinise kaardi direktiivi ja muude selliste küsimustega, siis võib öelda, et äh, edussammud on praegusel hetkel äh, aeglustunud, ma arvan, et väga paljudes liikmesriikides äh, on äh, siiski soovi, et äh, liigutakse edasi. kuid äh, praegu peab ütlema, et majanduslik olukord on toonud kaasa selle, et asjad muutuvad pisut aeglasemaks selles valdkonnas, vähemalt Rootsis. meil on töö, turu seadused, mis jõustusid alles hiljuti ning, ning äh, me loomulikult sooviks, et äh, jätkuks koostöö Euroopa tasandil, loomulikult on liikmesriike, kelle äh, nägemused asjadest võivad olla teistsugused ja see on normaalne. meil on alati siiski võimalik töötada kompromissi nimel, töö siiski käib ning direktiiv, mis äh, kõne all on, on äh, pisut aeglustunud, tema, töö tema kallal on pisut aeglustunud, kuid ma arvan, et sellised küsimused tuleks eelkõige suunata komisjonile. suur tänu, ma panin enda samuti kõnelejate nimekirja ja ma sooviksin rääkida äh, tööjõu immigratsioonist siin oli juttu sinise kaardi süsteemist, see otsus võeti ka vastu, kuid kui me räägime veel edasi samas immigratsiooniküsimustest, te ütlesite, et on, et huvi on vähenenud selle asja edasiarendamiseks. Äh, kas see on seotud majanduskriisiga? miks see huvi on vähenenud? Eh, ma tahaks teada, miks need, eh, eh, miks tegevus sellel liinil on aeglustunud? on öeldud, et Stockholmi programmi kallal tehakse suur töö ära ja sellega teevad tööd ka vabaühendused kui äh, juttu on aga migratsiooni, migratsioonipoliitikast, siis äh, kellega te kavatsete koostööd teha, milliste äh, vabaühendustega te kavatsete tegutseda? ning minu teine küsimus on seotud selle programmi tagajärgedega, eriti puudu, puudutab see inimeste vaba liikumist, inimeste väärikust, inimeste äh, kodanikuvabadusi. ma tahaks teada, millist tööd, koostööd te teete teiste ühenduste ja, ja institutsioonidega, garanteerimaks inimeste kodanikuvabadusi ja isikuvabadust oma, kuidas kaasate Stockholmi programmi, need olid need küsimused, mis minul oli teile esitada ja ma annan teile nüüd sõna. Om jag börjar där med, med de frågor som ehk alustaksin sellest küsimusest, mis puudutas rändepoliitikat. põhjus, miks legaalse immigratsiooni seadustatud sisserände küsimus on ummikusse jooksnud on minu arvates järgmine. praegu on majandusolukord keeruline igal pool, mitte ainult Euroopas tundub, et see temaatika lihtsalt on kalevi alla lükatud ja kui nüüd küsiti, milliste organisatsioonidega saaks selles küsimuses koostööd teha, siis me oleme välja toonud mõned olulisemad tegijad Magnus, palun. ma ainult täiendaksin eelöeldut. me oleme Stockholmi programmi ettepanekut ju tegelikult eelnevalt juba kaks aastat arutanud. samuti korraldasime avalikud konsultatsioonid, me saime sadu ja sadu, peaaegu üheksasada vastust konsultatsiooni käigus nii äh, riigiametitelt, üksikisikutelt, vabaühendustelt, Euroopa Liidu ametitelt muuseas. seega meie konsultatsioon oli väga laiapõhjaline ja see on ka hea näide Rootsi läbipaistvuspoliitikast ja avatusest. parlamenti tulles kohtusime ka põhiõiguste agentuuri peadirektoriga, selles kontekstis on temal väga oluline koht. ta läks just esinema parlamendi ühte teise komisjoni ning kõnelema ka oma seisukohtadest Stockholmi programmi osas Teie komisjoni esinaine esitas ka selle plaani poliitiliste tagamaade kohta. septembris toimusid meil diskussioonid liikmesriikidega ja selgeks on saanud see, et kodanikuvabadused kodanike õigused ja nende vajadused, vajadus ka kaitstuse järele, on äh, liikmesriikide äh, seas väga tähtsal kohal. seetõttu Stockholmi programmis tuleb selged seisukohad võtta. kodanike kaitset muidugi võib era-, er-, erinevalt vaadelda, sellel on erinevad mõõtmed. üks võimalus on Haag, Haagi programm näiteks. kodanikke kaitstakse nimelt äh, terrorismirünnakute ja organiseeritud kuritegevuse eest selle programmi läbi, aga me peame ka isikupuutumatust kaitsma, ka seda ei tohi ära unustada. suur tänu meie külalistele ja suur tänu kolleegidele huvitavate küsimuste eest, tänu teie ettekannete eest ning konkreetsete vastuste eest küsimustele mul on hea meel ka, et me suutsime ajakavast kinni pidada, sest üksteist kolmkümmend peate te juba eh, lahkuma meie komisjonist. samas loodan, et meie koostöö jätkub, tänan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 Eh, suur tänu. kõigepealt sooviksin ennast esitleda, minu nimi, minu nimi on Teresa Jimenez Becerril ja kui te minu kodumaal küsite minu kohta või, või mujal, siis te näete, et minu nimi on alati seotud vabaduse kaitse, inimväärikuse kaitse ja õiglusega. nii et see, mida ma olen viimaste aastate jooksul teinud oleks siis äh, ohvreid kaitsta ning äh, eriti puudutab see terroriohvrite kaitset, kuid see ei tähenda seda, et ma ainult sellega oleks tegelenud, ma olen täheldanud, et kuna ma olen alati pidevalt suhelnud ohvritega, olgu, olen täheldanud, et kui ohvrid, olgu nad kus tahes, olgu nende äh, timukas, kes tahes on ähm, äh, nende jaoks kõige olulisem siiski õigluse saavutamine ning ma olen väga uhke selle üle, et äh, mul lubati see resolutsiooni ettepanekud teha äh, Stockholmi programmi kohta, mis tegeleb just nimelt küsimustega, mis on minu jaoks väga olulised, mis tegeleb õiguse, julgeoleku ja vabadusega. mina arvan, et see minu poolt koostatud arvamus, arvamuses on välja toodud sellised punktid, mis peaksid aitama rõhutada neid küsimusi, mis on minu jaoks Stockholmi programmi jaoks just olulised, näiteks eh, meie lähenemine naisele, minule samuti ei meeldi olla ohver, kellelegi ei meeldi olla ohver. meie naised ei peaks eh, minema läbi elu esitades ohvreid, kuid samas ei saa kõrvale vaadata ka sellest, et on olukordi, kus naised, naiste olukord on eh, halvem ja nõrgem ja sellistes probleemid, selliste probleemide puhul nagu inimkaubandus või terrorism on naiste olukord eh, tunduvalt viletsam ja ma ar-, leian, et väga oluline on, et äh, Stockholmi programm selle küsimusega tegeleks. ning te näete, et me kutsume üles äh, et eh, nõukogud, et eh, räägitaks kuriteo ohvrite õigustest, et eh, mõeldaks nende suurema toetamise peale. sellega seoses oleks väga hea, kui Rootsi ja Hispaania eesistumised te üritaks läbi viia üle-euroopalise ohvrite kaitse, ohvrite kaitse äh, et see kaitse kehtiks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, see oleks väga oluline, kui me selleni suudaks jõuda, see on muidugi kahtlemata väga raske, kuid me peaksime siiski selle eest võitlema. teiseks eh, ma räägin ka sellest, kui oluline on rõhutada, et terrorismi ohver on Eh, et tuleb mõelda mitte terrorismi ainult otseste ohvrite peale, vaid ka kaudsete ohvrite peale, vaid ka ohvrite emade, abikaasade ja laste peale. me peame eh, mõtlema selle peale, kes see on, kes on see, kes te, üritab pere koos hoida, kes kaitseb ja kasvatab lapsi. tihtipeale on need just naised, kes eh, sellega tegelevad ning praegu Eh, Pariisis toimunud terroriohvrite mm, ko-, eh, kongressil oli Alžeeriast, Iisraelist ja Kongost igalt poolt eh, olid enamus kohaletulijatest naised, neil, nende lood olid erinevad, nende tagapõhjad olid erinevad, kuid nad kõik, kõik ühendas üks suur eesmärk. minu meelest on väga oluline äh, et mainitaks seda, selliste naiste julgust ja, ja tahet. ja ma räägin siin just kaudsetest äh, ohvritest. me räägime veel äh, ka sellest, et äh, naissoost ohvrite kaitseks tuleb rohkem ära teha. ning äh, see, sellega peaks tegelema just Hispaania eesistumise ajal. samuti on oluline mõelda just nooremate ohvrite peale, ma ei tea, kuidas teie kodumaadel on, kuid meil Hispaanias on, on suurenenud äh, tunduvalt äh, just seitsmeteist, kaheksateist aastaste tütarlaste mõrvad. tegu on noorte naistega, tihti juhtub nii, et neid vägistatakse kõigepealt ja siis tapetakse ära me sooviksime, et ka e, kaitstaks rohkem selliseid noori naisterahvaid. et rääkides perevägivallast, ma sooviksin rääkida e, Briti alamkoja e, koostatud raportist, kus on öeldud, et et rohkem kui sõda, vähk või auto äh, Äh, õnnetused äh, on of, noorte üheksateist kuni neljakümne nelja aastaste naiste seas ohvrid äh, perevägivalla tõttu. väga oluline on perevägivalla vastu võidelda, oluline on rääkida ka migrantidest ning mina jagan oma elu Itaalia ja Hispaania vahel ja ka Itaalias on väga palju probleeme sellega, et juba, et Itaaliasse jõuavad noored naised, kes eh, tule, kes on Euroopa päritoluga eh, või ka mitte, eh, ka mujalt tulnud noored naised, kes juba sündinud, kasvanud Itaalias ja nad elavad endiselt oma koguna reeglite järgi ja on väga palju noori naisi, kes on hukkunud oma isa või venna või peigmehe käe läbi. Nende olukord on väga raske, väga keeruline, me peaksime üritama äh, kaitsta neid tüdrukuid, neid äh, tüdrukuid, kes on ju tegelikult eurooplased, olgu nad pärit kas Marokost või kusagilt mujalt. Nemad taha, soovivad elada nagu meie, nad soovivad meiega sarnane, ega me ei soo, saa neid äh, unarusse jätta. ning lõpetuseks ma sooviksin öelda, et on väga oluline äh, võidelda inimkaubanduse vastu, mina leian, et see on esmatähtis me ei pea rääkima eh, ainult siin õiguslikust kaitsest, me peame garanteerima ka psühholoogilise, füüsilise kaitse, peame üritama neid eh, integreerida, et need inimesed, kes eh, soovivad ka politseiga koostööd teha, et nad saaks seda teha ja pärast seda nad saaks, saaks elada normaalset elu, et nad ei peaks enam kartma äh, nii nagu nad elasid enne seda, kui äh, nad kuritegelike võrg, kuritegelike võrgustike ohvriks sattusid. nii et äh, minu poolt ainult siis väike selgitus äh, selle minu poolt koostatud arvamusele, aitäh! aitäh! ma arvan, et meil on tõesti raportöör, kellel on väga palju kogemusi selles küsimuses see on väga hea. mul endal on paar küsimust, ma olen seda ettepanekut lugenud ja ma olen väga põhjalikult, äh, tähelepanelikult kuulanud. Äh, tegemist on äärmiselt oluliste küsimustega ja ma leian, et kõik olulisemad asjad on raportis juba sees seega ma arvan, et me saame kahtlemata toetada enamust sellest, mis selles raportis on. Äh, mul on aga üks väike küsimus, mis puudutab viiendat punkti siin räägitakse inimkaubandusest ja tohututest probleemidest, mis inimkaubandus põhjustab. Äh, minu arvates jääb aga puudus sellest, et ei kõnelda äh, inimkaubandusest prostitutsiooni eesmärgil äh, seksuaalse ekspluatatsiooni eesmärgil väga paljud andmed viitavad sellele, et suurem osa inimkaubandusest on just sellise iseloomuga. võib-olla me saaksime selle äh, sisse lülitada raportisse ja võib-olla muuta selle punkti pisut üksikasjalikumaks. aga tahaksin teid muidu tänada kogu selle töö eest, mida te olete teinud. proua Kosta on sõna soovinud. aitäh. tahaksin tänada raportööri selle arvamuse koostamise eest ja samuti tema teadmiste eest selles valdkonnas. tahaksin paar asja siiski lisada. kõigepealt ma tahaksin teada, et kui vaadata Stockholmi prots-, programmi tervikuna, mis hõlmab ju tervet rida punkte, siis kas äh, ei võiks äh, lisada sissejuhatava märkuse kus äh, nõuab, äh, kus nõutakse sooga arvestamist ja rõhutatakse naiste olulisust kogu strateegia ulatuses. loomulikult see strateegia käsitleb inimkaubandust ja naiste vallast vägivald, naistevastast vägivalda, aga võib-olla meil oleks vaja laienemat lähenemist. see tugineb sellele, mida ütles proua Papadopoulos asi ei ole nimelt selles, et me eitaksime ohvrite olemasolu, vaid kogu Stockholmi programm peaks võib-olla tähelepanu juhtima või, või suurendama nende naiste nähtavust, kes on pühendunud äh, äh, võitlusele, äh, kes töötavad korrakaitseorganites, vabaühendustes. näiteks võtame kas või politsei, politseinikud on need, kes kõigepealt ohvritega kokku puutuvad nii et, et kui me räägime naistele aktiivsema rolli andmisest Stockholmi programmi raames, võib-olla sellest tuleks rääkida paljude punktidega, mis siin arvamuses on, olen ma nõus. me peame ütlema, et inimkaubandus seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil ja äh, mul ekspluateerimise eesmärgil on lubamatu siin, me peaksime rääkima mitte ainult noortest tüdrukutest, me peaksime rääkima alaealistest eraldi veel. ning samuti olen ma nõus selle kaudsete ohvrite mõistega Äh, meil on siin äh, kolleeg proua Borsolino, kes on äh, kaudne ohver, ta on mõrvatud kohtuniku õde ning ta on tõesti siin väga palju ära teinud, ta külastab Itaalias, aga mujal koole sellest, et rääkida õiglusest ja see oleks oluline punkt, mida rõhutada. ja veel üks soovitus, mida tahaksin teha, kõigepealt kui jutt käib äh, valitsuse toetusest, võib-olla võiks kõnelda ka hüvitistest, sest tihtipeale äh, hüvitised äh, ohvritele puuduvad, kes satuvad majanduslikesse raskustesse, nii et, et võib-olla peaks seda hüvituse punkti rõhutama, ühitust, mis läheb kaugemale moraalsest ja psühholoogilisest toetusest siis alaealised seoses Daphne programmiga. Daphne programmis räägitakse ju ka alaealistest ja mitte ainult noortest naistest. ja kolmas punkt. nii palju, kui mina tean, võib-olla teil on küll äh, hilisemad andmed kui minul, aga äh, kodus aset leidvad õnnetused on naiste peamine surmapõhjus, perevägivald on üks nendest põhjustest äh, minu meelest see, see, õnnetused on see es-, esimene põhjus, aga igaks juhuks võib-olla võiks fakte kontrollida. me peame hoolitsema selle eest, et statistilised andmed meie seisukohti toetavad. ja eh, vabaühenduste rolli kohta mina sooviksin, et rõhutatakse valitsuste toetust. tuleks rohkem tunnustada seda tööd, mida vabaühendus on teinud võitluses inimkaubandusega. on oluline rõhutada seda sidet vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste vahel, millel on olemas kaitseprogrammid äh,, ja tööturule tagasitoomise programmid, minu arvates oleks äh, sellest kasu ja seda peaks konkreetselt mainima, aitäh. aitäh, proua Kosta. nüüd annan sõna komisjoni esindajale me anname teile võimaluse kommenteerida seda arutelu, mida te olete kuulnud ja võib-olla te võiksite ka mõningaid asju selgitada äh, pärast seda, kui me kuulasime ära eesistujamaa esindajad. niisiis, komisjonil on sõna. suur tänu, esinaine. võib-olla saaksin siin selgitusi anda seadusliku immigratsiooni kohta ja selle kohta, miks äh, õigusloome selles vallas äh, või selle õigusaktide väljatöötamine on aeglustunud. peab ütlema, et äh, see on niisugune temaatika, mis on alati raskuste vastu põrkunud mitmel põhjusel. kõigepealt sellepärast, et see on väga tundlik teema, teatud liikmesriikidele eriti, ja teiseks peab meeles pidama, et äh, õiguslik alus lubab äh, vastu võtta õigusakti selles valdkonnas ainult äh, ühehäälselt nõukogus ja parlamendil on ainult arvamuse esitamise õigus. juba kahe tuhande esimesel aastal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku tööturule ligipääsuks Euroopa Liidus, mis võeti tagasi, sellepärast et nõukogus tekkis blokk ja või ummikseis ning ehm, nagu te teate, ettepanek sinise kaardi kohta võeti siiski vastu ja nüüd on nõukogus blokeeritud järgmine ettepanek, see puudutab ühtset tööluba ja minimaalseid õigusi seaduslikult töötavatele immigrantidele. praegusel hetkel on äh, läbirääkimised tõesti teatud liikmesriikide tõttu äh, nagu äh, peatunud, nagu te teate, raskused tööturul ei lihtsusta sugugi olukorda. võib-olla te teate ka, et Euroopa Komisjon äh, töötab välja täiendavad ettepanekud, mis puudutab hooajatöölisi ning e, töötajate üleviimist ühest ettevõttest teise. see ettepanek peaks ilmuma siis lähikuudel ning äh, Stockholmi programmi raames oleme me ette näinud olemasolevate tekstide konsolideerimise ning ka nende täiustamise, kui võimalik. samuti äh, perede taasühinemise kohta äh, töötatakse välja muudatusettepanekutega roheline raamat tänu Lissaboni lepingule, mis siis ilmselt ellu rakendub, äh, laieneb ka kaasotsustusmehhanism ning parlamendi otsustusõigus ning pareneb ka läbirääkimiste dünaamika. ülejäänud märguste kohta mul ei ole midagi erilist öelda. Stockholmi programm katab äh, enam-vähem kõiki õigus- ja just- äh, ja siseasjade küsimusi. Euroopa Komisjon võib ainult tervitada neid ettepanekuid, mis eh, on suunatud sellele, et ka selles valdkonnas naiste olukorda parandatakse. suur tänu! suur tänu nende selgitavate märkuste eest. kas härra Jimenezil on proua Heimen, sul on veel midagi lisada kokkuvõtteks? suur tänu proua Kostale tema initsiatiivide eest, initsiatiivi algatuste eest, tänada ka proua eesistujat ning äh, sooviksin öelda, et äh, mina kan-, mõtlen põhjalikult selle üle, järgi, mis te mõtlesite, võtame vastu muudatusettepanekuid, ma paluksin kõiki äh, et esitaks muudatusettepanekuid, et seda teksti parandada ning ma loodan, et äh, sellest äh, dokumendist äh, saab tõeline abi naistele ning et see aitaks meil garanteerida vabadusele, julgeolekule ja rajanevat ala, seda me kõike soovime ma arvan, et meil toimus siin väga huvitav äh, arutelu väga huvitaval küsimuses. nüüd äh, mul on tõesti kahju sellest tänasest ajakavast. kuid ühesõnaga äh, viies oktoober kell kaksteist on tähtaeg muudatusettepanekute andmiseks ning me hääletame üheksandal 9 vabandust, üheksateistkümnendal oktoobril. siis on meil lisakoosolek Strasbourgis. ja hääletus toimub täiskogul kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal novembril. nii et nii palju siis eh, tähtaegadest. ja nüüd läheme edasi oma päevakorraga, nüüd me oleme jõudnud päevakorrapunkti kaksteist juurde. ja meil on veel üks külaline punktiks kaksteist, nii et me peame natuke ootama, kuni ta kohale jõuab. no, no. Då säger jag mycket varmt välkommen till... Nyt. Oot, oot, oot, Daniele. tahaksin nüüd tervitada Daniele Richari, kes juhatab poliitikaosakonda. ootame ka suure huviga eelseisvat koostööd poliitikaosakonnaga, seetõttu on mul eriti hea meel, et proua Richard on uue koosseisu tööaja alguses juba valmis tulema meie komisjoni ning rääkima poliitikaosakonna tööst. see loob hea aluse koostööks, kui me teeme sellega algust juba varakult ja nüüd annaksin teile sõna, Boris Šaar. suur tänu. Pole just tavaline, et üks teenistus tuleb esinema komisjoni, aga meie eelmise koosseisu kogemustest äh, selgus, muide me, meie teenistus alles loodi siis, et ähm, komisjonidel läheb päris kaua aega aru saamaks, kuidas ära kasutada poliitikaosakonda. poliitikaosakond on eelkõige uuringute osakond, kes pakub parlamendikomisjonidele eh, uurimuste te-, koostamise teenust, nagu te teate, aitame me ka komisjonide sekretäriaate, me korraldame kahte sorti uurimusi, kas eh, siseseid või väliseid teie komisjon ja kõikidel komisjonidel muide on olemas eelarve, kus siis võib teha koordinaatorite jaoks kulutusi, ilma koordinaatorite otsuseta ei saa me muide mingit uurimust koostada, aga väljastpoolt maja nii-öelda sisseostetavate uurimuste koostamisel peame me järgima tavalisi avaliku pakkumise reegleid kahju, kahju oleks, kui te ei kasutaks neid võimalusi ja e, me soovisime kõigepealt pakkuda teile välja e, niisuguse vahendi, mis on e, nii-öelda personaliseeritud, nimeline, arvestades parlamendiliikmete keelelist proble-, profiili ja me oleme välja selgitanud siis äh, millised, milliseid keeli parlamendiliikmed räägivad ning kui kõi-, dokumente näiteks kõikidesse keeltesse ei äh, tõlgita, siis arvestame me ka iga parlamendiliikme äh, keelelist profiili, mida ta veel räägib näiteks peale emakeele. seetõttu on meil võimalik levitada dokumente nii paberil kui elektroonilistel kandjatel. ja kui teil on oma andmebaas, siis see kuhugile ei kao. meil on võimalus siis teie andmebaasi täiendada näiteks kas lisada sinna mingeid vastu võetud õigusakte või mingeid uudiseid, mida see andmebaas veel ei sisaldanud ja me lisame siis nii-öelda peatükkidele alapeatükke juurde ja muidugi igalühel on oma, oma spetsialiteet, te võite siis sellest andmebaasist välja võtta seda, mis, mis teid ei huvita ja loodame, et äh, niisugune andmebaas äh, teenib oma eesmärki, mm, seda saab individuaalselt kasutada, te võite sinna ka oma dokumentatsiooni lisada, nõuda meilt äh, seda, mis teid huvitab, meie muidugi teeme koostööd eelkõige sekretariaatiga ja Sabina Manjanulle tuleb esitada siis teadusuuringute küsimused, siin juba küsiti minu käest komisjoni võimaluste kohta. me oleme oma vahendeid muide kaasajastanud, ega te ei pea toimikuga ringi käima, see andmebaas on nüüd elektrooniline, teil on võimalus kasutada et saate kasutada elektroonilisi vahendeid ja mälupulki ning ähm, me reorganiseerime ka oma äh, meeskonna ning hakkame tegelema ka siis äh, sise- ja justiitsküsimustega, sealhulgas naisküsimusega. kui teil on küsimusi, siis te, äh, teie küsimused on alati teretulnud. meil on Eh, hea meel ka teilt tagasisidet saada, sellepärast et eh, materjal on väga ulatuslik, meie jaoks täiesti uus intellektuaalne väljakutse on suur, me ei tea, kas see materjal on teile sobilik või, eh, või mitte, olgu siis kommentaarid negatiivsed või positiivsed, me ei tahaks, et meie töö kahe silma vahele jääb. püüdke meile tagasisidet anda, sellepärast et äh, me peame otsustama oma poliitikaosakonnast, kas me äh, hakkame üldistusi tegema äh, sellest, mis me oleme teinud või mitte. kõik sõltub sellest, kuidas parlamendiliikmed soovivad. Äh, loodan, et ma liiga pikalt ei kõnelnud ja sellega ma lõpetaksingi oma sõnavõttu. tänan. suur tänu selle informatsiooni eest ja taustainformatsiooni eest. ja kõigi nende dokumentide eest, mis me oleme saanud. loomulikult on meil nüüd mitmeid vahendeid, veebilehti ja nii edasi kasutada. aga ma võin isegi kohe teile tagasisidet anda. tahaksin öelda, et väga kasulik on eh, see, et eh, dokumendid on kõik ühte kausta kogutud. väga sageli on vaja informatsiooni, kui te töötate arvutiga, aga kui teil on ka paberil midagi olemas, siis on ka samuti hea. väga hea, et meil on nüüd ligipääs nii väärtuslikule materjalile. kui kellelgi on veel kommentaar või küsimusi, siis palun, teil on võimalus neid esitada. proua Nilsenil on küsimus um,? First I'd like to really thank ma sooviksin tänada teid selle informatsiooni eest. see tundub olevat väga huvitav, ma arvan, et see võib osutuda ka väga kasulikuks, eriti uuele parlamendiliikmele nagu mina näiteks. ma alustasin juunis, ma ikka veel loen äh, Eh, üritan ennast informeerida igasugustes valdkondades. ma tahtsin teada, kas teil oleks võimalik midagi enamat öelda selle kohta, kuidas eh, eh, langetatakse otsused nende valdkondade üle, mille osas te uurimusi teete, sest nagu ma aru saan, komisjon Äh, valib välja mingisuguse küsimuse, siis äh, valitakse, millist metodoloogiat kasutatakse, milliseid küsimusi äh, kommenteeritakse ja nii edasi, ma tahaks teada, kuidas see otsus langetatakse. no ma annan nüüd proua Richarile jälle sõna, et ta saaks vastata. ja suure hea meelega, ma ei tahtnud äh, Äh, pikalt rääkida, aga ma oleks võinud pikalt rääkida sel teemal, nii kuidas see siis täpselt toimub? E, valiku teeb tõesti parlamendikomisjon, kuid ma arvan, et ma võin loota kõigi, e, kõigi ähm, e, liikmete peale, et eelarvet kasutatakse mõistlikult. praktikas tähendab see seda, et ähm, väga oluline, et ei äh, makstaks taas äh, sellise uurimuse üle, mis on juba tehtud ja mis on saadaval, kõigile kättesaadav. ning teine tingimus on see, et äh, et, et eelarve tõttu ei ole võimalik ühel ainsal liikmel otsustada, et ta soovib lasta uurimuse korraldada, vaid äh, ta peab pöörduma koordinaatorite poole ja kokkuvõttes võta, langetavad otsuse koordinaatorid. kui nõud, soove ja palveid on liialt palju, siis tuleb valida loomulikult prioriteete, praegusel hetkel, hetkeni ei ole meil olnud probleemiks mitte eelarve niivõrd kui inimressursid. nagu te näete, ma olen siin täitsa üksi. mina äh, olen siin äh, küll üksuse juhataja, kuid minu äh, ees, minu jaoks töötab, ma teen tööd viie komisjoniga, nii et et ei hakka siin mind, mind väga tihti nägema, nii et kui liige või tema assistent soovib, et, et ähm, läbi viidaks uurimus, siis ta peaks koheselt meie poole pöörduma. meie teeme eeluuringu, vaatame, kas seda küsimust on juba käsitletud, vaatame, kuidas edasi liikuda, aeg-ajalt näiteks äh, eelmise parlamendi koosseisu ajal ehm, oli, tegime, paluti meil koostada uurimus mustlasnaiste kohta, me avastasime samas, et on väga palju juba tehtud ja uuritud seda küsimust ning eh, räägiti põhiliselt just mustlasnaiste majandusolukorrast. meie seega, vabandust, ei olnud ehm, tehtud majandusolukorra kohta, nii et meie tegime uurimuse nende majandusolukorra kohta ja äh, see uurimus on kättesaadav asjast huvitatud liikmetele. Äh, pöörduge koordinaatorite poole, et otsus langetataks ning, äh, ning olgu siis tegu kas eelarvevahendite või inimressurssidega, meie viiel inimese töövõime on piiratud, kõike pole võimalik korraga teha, nii et te peaksite siis ise paika panema, millised on teie suurimad prioriteedid. ning äh, on üks küsimus, millest liikmed eriti ei saa, kipu aru saama ja nad äh, süüdistavad meid bürokraatias, samas kui me pole tõesti mitte mingisugused bürokraadid, see puudutab seda, kui pikka aega võtavad mõningad menetlused. see ei ole bürokraatia, see on seadus, see on seadus, mille on vastu võtnud Euroopa Parlament, sest äh, äh, maksumaksja raha kulutamine on seotud teatud reeglitega, see puudutab äh, ka eh, pak-, avaliku pakkumise väljakuulutamise, et kõigil oleks võrdsed võimalused, see tähendab ka seda, et, eh, et eh, on vaja teha pakkumised nende poolt, kes soovivad uurimusi läbi viia, meie peame need omavahel võrdlema ja lõpuks me võtame otsuse vastu siis, et selles osas, et millised, millised need uurimused võiks olla. ühesõnaga, kui te tahate äh, Eh, midagi saada homseks, siis see on täiesti võimalik, võimatu. see on täiesti võimatu, nii et kõik eh, võr-, komparatiivsed uurimused, mis eh, on mõeldud kogu Euroopa Liidu tasandil võrdlusmaterjali kogumiseks, need võtavad, nende koostamine võtab väga kaua aega ning samas raamlepingud. me, me, need ei lähe sugugi kulu, eh, kulukaks ja eh, need on võimalik saada suhteliselt kiire aja jooksul, kuid see ei eh, ole võimalik väga keerulistel teemadel teha väga suures, väga suure skaala peal samuti mitte, kuid üldiselt on see võimalik. Då har fru Costa begärt ordet också. Va? Suur tänu, proua Costa soovib veel sõna mm,. Felice di avere questo contatto diretto perché sarà mul on väga hea meel teiega otse kontakti astuda. ja kaks küsimust kõigepealt. nüüd äh, see väga oluline side komisjoni programmi ja, ja erine- või, ja erinevate küsitluste uurimuste läbiviimisega, kuid kas me ei saaks tegeleda näiteks sellise kahe küsimusega, mis on, just üks on seotud vaesuse, teine vabatahtlikega. näiteks järgmisel aastal tegel-, keskenduda vaesusküsimustele ja siis äh, vabatahtlike küsimustele. ma ei tea, kas need kaks teemat oleks võimalik välja pakkuda. ma arvan, et naise roll mõlemas äh, küsimuses on väga oluline ja me, ma arvan, et me peaksime selles osas rohkem sügavuti minema. ning äh, mis puudutab äh, raamlepingut, see on väga huvitav, sest see võimaldab meil pöörduda paljude erinevate ekspertide poole ning selles suhtes ma sooviksin teada, millised on teie seosed äh, erinevate uurimiskeskustega liikmesriikides, kelle poole te pöördute selleks, et informatsiooni saada? Mm. kas teadusuuringuskeskused, statistikakeskused, äh, ma tahaksin teada, kas teil on sidemeid äh, selliste instituutidega või ainult, teil on ainult oma ekspertide võrk? till fru Richard igen för att eh, svara på frågorna. ma annan tagasi eh, sõna proua Richardile, et ta saaks küsimusele vastata. suur tänu teile ja suur tänu, et te eh, mm, huvi üles näitasite. ma vastan kõigepealt küsimusele teadusuuringu keskuste kohta, me üritame säilitada võimalikult paljude võimalikult paljude teadusuuringute keskustega võimalikult palju kontakte säilitada. kuid äh, selge on see, et äh, kui me töötame, me sugugi ei äh, eelista keskusi, mis asuvad Brüsselis, kuid me soovime, et tegu oleks siiski võrgustikuga ning teadus, teadusuuringukeskus, mis asub kuskil Lõuna-Prantsusmaal, ei, ei paku eriti suurt huvi. paljud teadusuuringukeskused eh, on sellest teadlikud ja nad üritavad oma kontaktide võrgastikku laiendada. ning me võtame arvesse loomulikult ka, eh, ka vabaturu eh, reegleid me üritame välja selgitada võimalikult suurel hulgal potentsiaalselt huvitatud teadusuuringu keskuseid, võtavad arvesse seda, mida nad teinud on, võtavad arvesse seda, millised kvaliteediga nende teadustöötajad on ning me saadame eh, neile eh, ettepaneku teha meile pakkumine ja saadame neile vähemalt viiele. see on miinimum, kui te tunnete näiteks, teil on nüüd, te olete teadlikud äh, mõne huvitava teadusuuringu keskuse olemasolust, teatage meile sellest, kuid ühesõnaga valik. ja kui on tegu rahasummaga, mis ületab kuuskümmend tuhat eurot, siis on tegu äh, üldsegi mm, avaliku pakkumisega, mis tuleb äh, Euroopa häälekandjas äh, avaldada. ja meid süüdistatakse selles, et me priviligeerime teatud kandidaate, kuid äh, me siiski eelistame saada võimalikult palju kandidaate ja ei loota mitte ainult selle peale, et loetakse Euroopa ametlikku häälekandjat ning hindamisprotsess on igal juhul, võetakse arvesse teadusliike valimismeetodeid välis- ja need tingimused on samuti välja toodud kindlasti Euroopa Ametlikus äh, häälekandjas ja see, kuidas välja äh, selgitatakse need inimesed, see on, või need keskused on, see on väga selge, see vastab väga selgetele reeglitele ning äh, siis äh, antakse luba, antakse luba see tellimus esitada ja me oleme väga valvsad, me tahame, palume ka, palume ka komisjoni liikmeid äh, et nad kontrolliks, et need, need assistendid oleks väga valvsad, sellepärast et et, et ei, eelnevat infot ei andaks helistatavalt mitte kellelegi. kui me soovime, me, võib juhtuda niimoodi, meiega on juhtunud niimoodi, et, et me oleme üritanud äh, oleme e- üritanud teada saada, kas, kas meie informatsioon on täpselt selline, nagu see peaks parlamendiliikmele huvi pakkuma, me saadame e, kas ülevaate või, või e, kokkuvõtte assistendile ja assistent juba hakkab seda levitama, samas kui ei ole veel isegi mitte pakkumist avaldatud Euroopa ametlikus häälekandjas nii et äh, tuleb arvesse võtta kehtivaid vabaturureegleid. Äh, suur aitäh kogu selle info eest, mida te meile edastasite ning äh, suur aitäh selle, nende dokumentide eest, mis me oleme saanud. loodetavasti ootab meil ees viljakas koostöö teiega, suur aitäh teile! nii, nüüd läheme päevakorraga edasi, järgmine päevakorrapunkt on Eh, esinaise teadaanded ja mul tõesti on mõned lühikesed teadaanded. meil toimus täna, eile koordinaatorite kohtumine, eh, või tegelikult toimus see täna eh, hommikul ning me langetasime järgmised otsused. me otsustasime koostada raporti naiste rolli kohta vananevas ühiskonnas ja Rahvapartei fraktsioon sai endale selle raporti. samuti koostame arvamuse, mis käsitleb meetmeid võitluseks vähiga ning selle andsime Sotsiaaldemokraatide fraktsioonile, niisiis nemad vastutavad selle arvamuse koostamise eest samuti otsustasime äh, keda määrata soolise võrdõiguslikkuse instituudi ekspertkogu liikmeteks ja asendusliikmeteks. Äh, otsus, milleni me jõudsime, oli see, et täisliikmeteks saavad Liz Kelly ja Willem Roikrok. Need kaks kandidaati on siis täisliikmeks nimetatud ja asendusliikmeteks valisime proua Madariaga Aberastuuri ja Lizzie Gröneri. Need olid siis kaks asendusliiget, kelle me pärast koordinaatorite kohtumisel toimunud hääletust va valisime. samuti otsustasime kuulamiste küsimuses, mis meie tööprogrammi raames toimuvad. korraldame siis järgmised kuulamised. esimene uus Euroopa Liidu strateegia soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, see on üks meie komisjoni olulisemaid tööteemasid see on osaks meie iga-aastasest tööprogrammist. me peame liikuma uue strateegia suunas selles valdkonnas ja ma loodan, et me saavutame kokkuleppe terves reas väga konkreetsetest meetmetest, mida selle uue strateegia osana tuleb rakendada seda strateegiat võiks tõesti näha kui platvormi meie tulevases töös soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. teine kuulamine, mille me otsustasime korraldada, on seotud sellega, et aasta kaks tuhat kümme on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta. seda silmas pidades äh, äh, toetati väga mõtet selleteemalise kuulamise korraldamiseks. kolmas kuulamine, mille osas me otsuse langetasime äh,, puudutab sotsiaalset integratsiooni ja eriti naiste sotsiaalset integratsiooni. ma pean silmas neid naisi, kes pärinevad etnilistest vähemustest. niisiis me otsustasime korraldada need kolm kuulamist. peale selle arutasime me ka seda teemat, millega tahaksime me tähistada rahvusvahelist naistepäeva. me leidsime, et me peaksime seda teemat arutama, et oma tööd kavandada ja selleks teemaks me otsustasime, on vägivald naiste vastu. me oleme juba otsustanud, et kui me tähistame rahvusvahelist naistepäeva, siis äh, räägime naistevastalisest vägivallast ja see on väga heaks äh, seoses äh, eesistujale Hispaaniale, sellepärast et nemad on selle oma tegevuskavas väga kõrgele kohale seadnud. me otsustasime ka, äh, millised delegatsioonide külaskäigud me korraldame äh, kahe tuhande kümnenda aasta jooksul ja see on viimane info, mis mul teile edastada on, niisiis delegatsioonide külaskäigud me osaleme ÜRO konverentsil märtsi alguses. see konverents puudutab äh, Peking pluss viisteist. ma loodan, et äh, paljud teist leiavad, et see on teema, mille kallal oleks huvitav töötada ja soovivad sellel konverentsil osaleda. samuti otsustasime et äh, delegatsioon külastab äh, Budapesti äh, ettevalmistamaks Ungari eesistumist, see on kooskõlas selle otsusega, mida me oleme langetanud varem, me sooviksime, et meil äh, Äh, toimuksid sellised delegatsioonide visiidid, mis annas, aitaksid e tulevastel eesistujamaadel ettevalmistusi teha. samuti otsustasime saata delegatsiooni soolise võrdõiguslikkuse instituuti ilmselt äh, kahe tuhande kümnenda aasta mai või juunikuus. me eeldame, et me soo-, suudame korraldada sellised delegatsioonide külaskäigud, äh, delegatsiooni, delegatsioonide külaskäigud Soolise Võrdõiguste Instituuti üle aasta, meie äh, kõigi huvides oleks, et meil oleksid selle instituudiga head suhted ja hea koostöö. samuti otsustasime korraldada delegatsiooni külaskäigu Islandile loomulikult äh, Island on väga oluline teema praegu, kõik, mis hiljuti Islandil aset on leidnud, on tähendanud seda, et koordinaatorid täna leidsid, et oleks väga hea mõte, kui me saadaksime sinna delegatsiooni. loomulikult äh, me saadame protokolli otsuste kohta laiali kõigile saadikutele niisiis ja meil on päevakorda jäänud ainult neljateistkümnes punkt, muud küsimused. kui kellel ei ole, kellelgi pole mingit teemat tõstatada, siis läheme viieteistkümnenda punkti juurde, milleks on järgmise istungi kuupäev me kohtume üheksateistkümnendal oktoobril Strasbourgis, kus meil toimub erakorraline istung. seal me peame hääletama ning me kohtume volinik Wallströmiga üheksateistkümnendal oktoobril ning meie järgmine kohtumine Brüsselis toimub neljandal novembril. niisiis äh,, sinnani on veel palju aega. ja veel üks äh, teadaanne, kui keegi, kes ei saa seda kausta kaasa võtta, mille nad täna said, siis te võite siia laua peale selle jätta ning me hoolitseme selle eest, et see teie kontorisse jõuab. niisiis soovin teile meeldivat pärastlõunat ning suur aitäh, et andsite panuse sellesse istungisse. alati on väga huvitav kolleegidega komisjonis asju arutada ja sellega lõpetan meie kahepäevase istungi, tahaksin tänada sekretäriaati, kes meid selle istungi käigus nii hästi aitas ja esine